Äh, rikkumise abil. ka Hiinalt tuleb nõust, nõuda Euroopa standardite täitmist ja seetõttu tahaksin raportöör Saifit väga tänada. suur tänu, proua Roitova. ja nüüd proua härra Mikolajtšik.